Bonjour, on va attaquer l'ordre. Euh, tere. päevast jätkame üheteistkümnenda päevakorrapunktiga ja arutame siis ähm, töötingimusi suure ärakasutamise ohuga sektorites. see on väga päevakajaline teema, võttes arvesse kõike, mis toimub ja tervitame siis siin härra professorit Remko Brõkkerit, kes on Korea uuringute profees-, äh, professor Leideni ülikoolis Hollandis. proua Otaegui, kes on siis äh, Hispaania Ametiühingute Liidu CCOO äh, liige, härra Albin Tering äh,, Euroopa agentuuri juurest ja härra Giuseppe Giuliano, kes on äh, sotsiaal- ja majanduskomitee liige. Äh, täna on tõlge kõikidesse keeltesse tagatud peale Bulgaaria, Malta ja Horvaatia. igal kõnelejal on ligi kümme minutit kõneaega, daamid ja härrad. ja pärast seda siis saavad saadikud esitada küsimusi ja eks me näe siis, kas meil on äh, nii küsimusi kui saadikuid. mõned tundub siiski olevat ja annan nüüd koheselt sõna härra Brückerile. Sì, buonasera a tutti. Solo una considerazione, era unire... jah, aitäh äh, tegemist on avaliku kuulamisega, kus oleksid pidanud osalema ka meie kolleegid äh, saadikud. tegemist on avaliku kuulamisega, ma vabandan äh, kõikide nimel. tõesti häbilugu, et istun siin üksinda. see ei ole väga austusväärne käitumine nende suhtes, kes on tulnud siia selleks, et rääkida väga tõsisest probleemist, mis väärib iga, igakülgset tähelepanu äh, meie poolt ja nõuab lahendust. meil on kutsutud siia inimesed rääkima probleemist ja lahendustest Äh, pealesunnitud töö ja muud sellised teemad, äh, see on äh, oluline kõigi liikmesriikide jaoks, puudutab miljoneid inimesi, siinkohal pean silmas näiteks Itaaliat, tegemist on inimestega, kes elavad orjuses ja juhtub isegi, et lausa hukkuvad nende kehvade töötingimuste tõttu, kus nad peavad töötama nii et me ei räägi siin mitte ainult kannatustest, vaid enamast ja tõepoolest vabandan kõigi nende nimel, keda siin täna ei ole. jah, nõustun teiega täiel määral. ning tänase koosoleku juhusliku esimehena vabandan ka veel kord Äh, nii see küll ette nähtud ei olnud, aga ka pool neli pean mina terrorismikomisjonis osalema, kus olen koordinaatoriks. vabandan tõesti väga tegemist on äärmiselt tõsise küsimusega, me näeme ärakasutamist nii Prantsusmaal, Itaalias, peaaegu kõikides liikmesriikides, aga sõna annan nüüd sealt, äh, nüüd, nüüd siis kohe härra Brokkerile Um, thank you very much, Mr Chairman. suur aitäh, lugupeetud esimees ja aitäh selle eest, et kutsusite mind siia rääkima. Äh, tundub väga eksootilisel teemal. ehk siis Põhja-Korea töötajate äh, töötingimused Euroopa Liidus minu ja minu töömeeskond on viimased kolm aastat selle teema kallal töötanud ja üritan kokku võtta selle kolme punktiga tänase koosoleku jaoks. esiteks, kõik need töötajad on seaduspärased, viibivad Euroopa Liidus seaduspäraselt, see tähendab seda, et neil on tööviisad ja tööload see muidugi peaks tähendama seda, et me saame võidelda ärakasutamise vastu, aga kahjuks see nii ei ole. selline asi äh, leiab aset Põhja-Korea töötajatega. oleme keskendunud peaasjalikult Poolale, kuid mitte ainult oma uurimises me näeme et on äh, igasuguseid erinevaid poollegaalseid ja isegi mittelegaalseid konstruktsioone, mida kasutatakse erinevates liikmesriikides. kokku on Euroopas veel kindlaks määramata arv Põhja-Korea töötajaid, peaasjalikult seetõttu, et meil ei ole olnud juurdepääsu kogu statistikale, mis liikmesriikides äh, peaks olema ja mis liikmesriigid oleksid pidanud meile edastama, aga tegelikult meil ei ole olnud seda juurdepääsu. see, et nad on, viibivad siin legaalselt, omavad viisasid ning töölubasid, muudab olukorra veelgi keerukamaks, sellepärast et nad töötavad alltöövõtulepingute ja muude selliste töölepingute alusel ka ühisettevõtetes, kohalikes ettevõtetes. Nad taotlevad ja vahel isegi saavad toetusi Euroopa Liidult. selleks, et ära kasutada siis Põhja-Korea töötajad. kõige suuremaks probleemiks on see, et peaasjalikult me räägime riikidevahelistest kokkulepetest liikmesriikide ja Põhja-Korea vahel siis. see jällegi viib meid nüüd järgmise punktini. Põhja-Korea töötajate posi-, siis olukord on küll legaalne, aga see, mis nendega tehakse, ei ole seaduspärane. teame, et Põhja-Korea on dikt-, diktaatori käte all ning põhjakorealised, kui nad eh, siia tulevad, nad ei saa aru, mis nendega toimub, nad tihtilugu ei tea, mis riiki nad jõuavad, nende passid võetakse ära, neil ei ole pangakontot, nad ei eh, saa töövõtulepingut ega mitte midagi, nad peavad töötama kaksteist kuni kuusteist tundi päevas ja seda nad ka teevad kui neile öeldakse, et nad ei saa, ajal ei tohi äh, internetti kasutada, inimestega rääkida, äh, internetti kasutada, ajalehti lugeda, siis nad äh, täidavad käsku. Nad jäävad omavahele, nad liiguvad ringi rühmadena. kunagi ei ütle ei, väga head töötajad, tehakse kõike, mis nõutakse neil, pangakontosid ei ole ning saavad äh, Äh, ainult nii palju palka, et osta õlut ja sigaret, ülejäänu kõik võetakse neilt ära. tihtilugu, enamasti nad viibivad siin kolm kuni viis aastat, vahel pikemalt. töötingimused on väga ohtlikud, inimesed surevad, äh, hukkuvad, saavad vigastada kuni aastani kaks tuhat neliteist ei olnud isegi mingisuguseid äh, julgeolekumeetmeid, sellepärast et Põhja-Korea ei, ei, ei tahtnud seda. pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat on olukord muutunud, aga endiselt on keerukas midagi teha. Nad teevad väga ohtlikke äh, töid ja tihti saavad vigastada. sellega on seotud veel üks probleem ja see iseenesest on ka ebaseaduslik Euroopa Liidus. eksporditakse nimelt äh, Põhja-Koreast äh, välja selline rõhusüsteem, mis seal valitseb äh, ning neid Korea töötajaid, Põhja-Korea töötajaid, kes on siia toodud, sunnitakse töötama samades tingimustes, kui nad töötaksid Põhja-Koreas. Nad peavad äh, vanduma ustavust režiimile ja see muudab äh, need rühmad äh, koosseisvateks ning väga keerukas on neil kuidagi vastu hakata ärakasutamisele. enamasti me näeme, et need inimesed töötavad kaksteist, kuusteist tundi päevas. kui midagi on vaja lõpetada, siis isegi kakskümmend neli tundi näiteks äh, laevatehastes või ehitustel. tegemist on ohtliku tööga ning äh, kui ära väsitakse, siis äh, õnnetused võivad juhtuda. Need inimesed, kes saadetakse Euroopa Liitu, tegelikult peavad oma pere maha jätma Põhja-Koreas. tihti ootavad neil kodus naine, kaks last ja nad on põhimõtteliselt pantvangid siis. kui nad aga otsustavad oma õigusi kasutada kolmanda riigi kodanikena, siis näiteks üritavad ametiühinguga liituda või lahkuda töökohalt, seda nad teha ei tohi, siis nende perekonnad kannatavad. ja nüüd ma jõuan oma kolmanda punktini ja viimase punktini meil on kõikjal Euroopa Liidus meetmeid selleks, et võidelda tööjõu ärakasutamise vastu ning kuna tegemist on äh, siin seaduslikult viibivate kodanikega, siis ei peaks olema väga keerukas äh, midagi ette võtta praktikas, aga siiski tundub, et see nii ei ole. me oleme avastanud kaks erinevat stsenaariumit, esiteks äh, töö inspektorid teevad oma tööd korralikult, koguvad tõendeid ja jõuavad järeldusele, et midagi on valesti, näevad, et murtakse reegleid ja rahvusvahelist seadust, aga sellele järgneb see, et tööinspektoritel ei ole mitte mingisugust pädevust selle olukorraga tegeleda, ehk siis pärast seda, kui nad on trahvid määranud, see on väga sümboolne, sest need trahvid on väga madalad, kõik jätkub vanaviisi see on siis esimene stsenaarium. teine stsenaarium on järgmine. pärast seda, kui me kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oma esimese raporti avaldasime ja tekkis äh, vastukaja meedias, siis me nägime, et äh, tööinspektorite avaldati poliitilist survet ja oma uurimist jätkates me nägime, et ühest küljest inim-, Põhja-Korea töötajad endiselt kasutati ära, vabu päevi nad ei saanud, töötasid väga pikalt, võib-olla kuus tundi vaba aega said kahe nädala kohta. Nad ei saanud samuti äh, haiguspuhkust, kui said, siis sellest ei makstud, nad ei tohtinud töökohalt las-, lahkuda, neid ei, ähm, neile ei makstud piisavalt, võib-olla viiskümmend eurot kuus. ja neid karistati selle puhul, kui nad ei kuulatunud samas me nägime, et äh, äh, Tööinspektid ütlesid, et kõik on korras, sellepärast et tegelikult nad kontrollisid ainult seda, mis oli paberitel. aga paberid näitavad, tegemist on äh, tööviisadega ja töölubadega inimestega. kõik on legaalne. tööinspektorid, tundub, ei läinud piisavalt kaugele ja ei vaadanud, mis tegelikult koha peal toimub töökohtades toimub. ehk siis äh, tekkis kaks äh, reaalsust, uus reaalsus nii-öelda, ühest küljest tegemist oli siis endiselt kolmanda riigi kodanikega, kes ei saanud lahkuda töölt, pidid tegema kõike, mis neilt nõuti äh, tööandjate poolt, olgu tegemist Euroopa Liidu kodanike või Põhja-Korea ametnikega, ja teisalt jällegi tööinspektorid ütlesid, et kõik on suurepäraselt korras, sellepärast et neil inimestel on viisad ning tööload mul on veel pool minutit, aga võib-olla üks perspektiiv on veelgi murettekitavam. nimelt, me oleme uurinud samuti neid viisasid, tööviisasid ja töölubasid, mis on väljastatud liikmesriikide poolt. nüüd me näeme, et äh, meil on tööl ka Põhja-Korea kodanikke, kellel on pikaajalised elamisload. statistikas nad enam ei kajastu ja me tõesti ei tea, kui palju selliseid töötajaid siin on. kui neil on pikaajaline või alaline elamisluba, siis tõenäoliselt ei lä-, käi nad enam ka Euroopa Liidu ÜRO äh, kokkulepete alla, keegi ei üldse ei eeldanud, et selline olukord võiks tekkida, aga need said mu kümme minutit läbi, aitäh. Monsieur le professeur, je crois que vous auriez pu parler un peu plus. teen ettepaneku võtta mõned küsimused, ma saan aru, et on küsimusi. pärastpoole. minul on igal juhul Te ütlesite, et nendel inimestel on tööluba, kõik seaduslik. Te ütlesite, et nad tulevad kolmeks kuni viieks aastaks ja töötavad kümme, kaksteist tundi päevas. no ma, ma mõtlen lähetatud töötajate direktiivile ja seal on võimalik kutsuda töötajaid igalt poolt, näiteks ekvaat-, eka-, Ecuadorist pärit inimesed Hispaanias ja, ja mulle meeldib, kui asju nimetatakse nende õigete nimedega. et need korealased tulevad kuhu, mis riiki nad tulevad, mis ettevõtjad neile tööd annavad? ja mis vahendaja nad toob? It, it, it's a very um, complicated uh tegemist on keerulise skeemiga. seal, selles osalevad äh, Põhja-Korea ühisettevõtted, siis kes äh, palkavad töötajad, lähetavad nad vahenduse, töövahendusfirmadele ja äh, teevad seda ainult teatud inimestega, nii et tegemist on suhteliselt konkreetse äriga ja siis need vahendajad lähetavad nad edasi. näiteks paberil võib tegemist olla laevatehasega, aga laevatehas ei maksa palka töötajale, vaid maksab raha siis töötajad lähetavale agentuurile, nii et, nii et laevatehas otsekui ei vastuta. ja kui siis eh, minna sinna vahendus, töövahendusfirmasse, siis eh, nemad näitavad näpuga selle ühisettevõtte peale kes äh, inimesed riiki tõi. nii et te peaksite küsima tööõiguse spetsialisti käest, et mina päriselt ei tea, kes on nende inimeste tööandja. et see on kõik varisuhted. sest äh, sisuliselt on loogiline, et kui nad töötavad laevatehases, siis peaks tööandjaks olema laevatehas, aga sellele küsimusele peavad vastama ilmselt juristid no siin on tegemist siis selle äh, aruteluga, et kuidas panna vastutama need, kes tegelikult korraldusi annavad, mitte aga need, kes ette lükatakse, tankistid. nüüd proua Utaigi, äh, ma loodan, et ma hääldasin õigesti, kaks, kümme, kaksteist minutit koolitus, äh, see eest vastutav spetsialist Hispaania ametiühingutes. tere pärastlõunast kõigile ning tänan kutse eest tänasele kuulamisele. sissejuhatuseks peaksin ütlema, et, et enne kui ma räägin konkreetsetest töötingimustest, kus on suur ärakasutamise oht, peaksin äh, natukene avama tausta, et te paremini mõistaksite, millest me räägime kui me seda sektorit vaatleme. paraku arvestades, et majandusel läks kehvemini, et tulid peale kärpemeetmed, vahepeal langes töötajatele ka üsna suur surve. palju on tööpuudust, raske on leida töökohti, kerge on töökohta kaotada. ning üldiselt on töötingimused muutunud halvemaks paljudele töötajatele ning äh, suhted, töösuhted on muutunud ebakindlamaks. viimasel kümnel aastal oleme näinud, et suurenenud äh, on ebastabiilsus töösuhetes. ent äh, loomulikult siis see mõju avaldub eri ulatusega või eri tugevusega ja eri töötajate liikide suhtes, naised, ajutised töötajad, sisserändajad, madala oskustasemega töötajad on loomulikult rohkem löögi all ning loomulikult on siin suur ka sugudevaheline lõhe. meie näitajad osutavad sellele, et see lõhe on laienenud viimastel aastatel. võib isegi öelda, et kogukonnad on, et sageli satuvad löögi alla just need kogukonnad, kus on keskmisest rohkem naisi. ning see ebakindlus on on levinud teistesse valdkondadesse ka, näiteks ütleme, transpordi, tarnesektor, töötajad, puhastusteenuste sektor, turismisektor, majapidamisabi, assistendid. statistika näitab, et et ka need sektorid on nüüd puudutatud. ning madalapalgalised on kaotanud umbes kakskümmend kaks protsenti viimase kümne aastaga oma palgast. ning see statistika räägib iseenda eest, seitse protsenti on suurenenud tööpuudus ning Hispaanias, nagu me teame, on ajutise töölepinguga töötajaid väga palju, Euroopa Liidus üks kõrgema vastava näitajaga riike. kaks tuhat seitseteist Euroopa Liidus oli neliteist protsenti vastav näitaja mis on ainult pool sellest, mida me Hispaanias võime konstateerida. nii et need arvud on päris suured. ja siis võiks mainida veel seda, et töölepingud, nende sõlmimine e, e, on muutunud lühemaks kaheteist päeva võrra ja keskmine on nüüd viiskümmend päeva. viimase kahe aasta jooksul. ning see on puudutanud äh, kõiki majanduse sektoreid ning mõjutanud kogu ühiskonda. heaoluriik on kokku tõmbunud ning äh, see on omakorda mõjunud teistelegi sektoritele. et sotsiaalne haavatavus on levinud äh, uutesse sektoritesse, inimesi, keda varem loeti keskklassi esindajateks, võib nüüd liigitada, võib näiteks ütleme, IT-sektor ja, ja ka inseneride sektor on kannatanud täpselt samuti. me peame vaatama nüüd ka seda, mis on toimunud institutsioonides ja töösuhetes sest töösuhteid on reformitud oluliselt ja see on ka pilti oluliselt muutnud. kollektiivläbirääkimiste regulatsioon on muutunud oluliselt ja kollektiivläbirääkimised on loomulikult üks olulisi hoobasid, millega mõjutada olukorda. lisaks on ettevõtjatel muudetud lihtsamaks mitte täita kollektiivläbirääkimiste tulemusena kehtestatud regulatsiooni. sest kollektiivläbirääkimiste tulemusena kehtestatakse reeglina siis niisugune regulatsioon, mida ettevõtjad täidavad töösuhetes ja see struktuur on nüüd muutunud nõrgemaks. samuti ka töötaja ja tööandja vahelistes suhetes on regulatsiooni muudetud töönõukogud. ja palju on eriteenuseid pakkuvaid ettevõtjaid, kes on vahetanud oma töötajaid ja see omakorda mõjutab eri sektoreid reguleerivate kollektiivlepingute kehtivust nendes ettevõtetes, näiteks hotellinduses kus, milles Hispaanias töötajaid, eh, milles on eri kokku lepitud töötingimused, need on muutunud oluliselt ning see, see sektor on muutunud üsna ekspluateerivaks. samuti on palju täheldat-, võimalik täheldada teenuste sisseostmist. seda kasutatakse sageli ka äristruktuuris varasemalt oli ettevõtjatel võimalus sisse osta teatud teenuseid nendest, mida oleks võimalik endal osutada, näiteks ütleme, puhastusteenus. aga hiljuti oleme näinud, et et kõik niisugused teenused ostetakse sisse, neid rohkem ise ei pakuta, me oleme seda näinud finantssektoris, turundussektoris ning see teenuste sisseostmine. reeglina toimub nii, et konkreetne tegevus ostetakse sisse, ent sõlmitakse kollektiivleping, mis reguleerib vastavat tööd tegevate isikute töötingimusi et siis neil oleks samad tingimused kui ettevõttes, kus nad enne töötasid. ent neid erinevaid teenuseid pakuvad, pakuvad ettevõtjad nende puhul näeme me enamasti ajutisi töötajaid, mis tähendab, et pakutakse väga paljusid erinevaid teenuseid. ja need teenused ei et teenuste palett on muutunud oluliselt võrreldes selle ajaga, kui ettevõte pakkus ühte teenust, siis on ka äh, kollektiivläbirääkimiste äh, regulatsiooni rakendamine muutunud, mis äh, mõjutab ka palkasid ja, ja suurendab ebakindlust. üks koma viis miljonit töötajat Hispaanias töötavad ilma kollektiivlepingu kaitseta. ja olukord on nii kaugele jõudnud pelgalt kuue aastaga. Need äh, mitmeid teenuseid pakkuvad ettevõtjad on tegutsenud, on äh, saanud konkurentsieelise tänu sellele, et nad on, neil on õnnestunud minna mööda kollektiivlepingutest. ning paljud nendest ei kasuta üldse mingeid kollektiivlepinguid sest neil oleks vaja läbi rääkida uus kollektiivleping, mis kehtiks niisugustele mitmeid eriteenuseid paku-, pakkuvatele ettevõtjatele. et seda oleks vaja. ja nüüd jääb vaadata veel palku ja töötingimusi, kes toimub, mis kehtivad isikutele, kes töötavad niisugustes ettevõt-, mõtetes. ja kui see analüüs ära teha, siis oleks võimalik seda infot kasutades sõlmida vastavad kollektiivlepingud. varasemad töövahendushanget, agentuurid kaheksa aastat tagasi näiteks, neil olid, eh, nad toimisid samasuguste töötingimuste alusel, nagu isikul oli teda lähetavas või algses ettevõttes. ja need mitmed teenused pakuvad ettevõtjad, üritavad sellest mööda minna läbi seaduselünkade et nad ei peaks neid põhimõtteid täitma. ja me peaksime seetõttu otsima lahendusi, tagamaks hea kvaliteediga töökohad ettevõtetes, et töötingimused oleksid meeldivad, sest sest äh, mõnikord juhtub, et saab, tagatakse palju lisateenuseid ja võimalusi, aga kannatab palk. aitäh, proua. Eh, ka teil oleks tegelikult natuke rohkem aega olnud, aga, aga ärge muretsege. Te, te saate veel sõna. vasakul teist istuvad fraktsioonide assistendid, kes kuulavad tähelepanelikult seda, mis te räägite ja teevad märkusi nii et kõik see antakse edasi, olgugi et liikmeid vähe, on kohal vähe ja paremal pool istuvad komisjoni esindajad, kes samuti kuulavad tähelepanelikult. ning vabandust, ma unustasin teie nime, aga igal juhul üks äh, lähetatud töötajate direktiivi ettepaneku koostajatest samuti sest ekspluateerimine ei lõpe töötaja lähetamisega. kas on küsimusi? endiselt mitte. aga siis küsin mina. või õigemini esinen märkusega. mulle pakkus suurt huvi naiste ekspluateerimine nendes sektorites, millest te osaliselt rääkisite. see näitab, et naised lähevad tööle Äh, mitte sellepärast, et nad tahavad töötada, vaid neil on lihtsalt vaja raha. ja siin proua Morin Chartier, kes oli koordinaator lähetatud äh, töötajate direktiivi läbirääkimistel. ehk siis tundub, et meil on tegemist niisuguse organiseeritud laiaulatusliku töötajate staatuse ebakindlamaks muutmisega väljaspool õigusakte, mis reguleerivad äh, töötamist mis on ometi Euroopa Liidule nii suure tähtsusega. et võib-olla sellest tahaksite rääkida äkki, naiste ekspluateerimine, see on mulle eriti vastukarva. Me alegra especialmente que haga este comentario porque una de la, de los ámbitos aitäh, mul on väga hea meel, et niisuguse märkuse tegite, sellepärast et minu eh, eriala või minu see, millega ma tegelen, on just äh, võrdõiguslikkust, soolist võrdõiguslikkust puudutavate tingimuste analüüs tööturul. ning äh, kõigi nende aspektide seis tööturul, mis võimaldavad äh, ettevõtjatel sõlmida leppeid töötajatega et äh, töösuhted toimiksid sooliselt võrdõiguslikel alustel. meil on tehtud mitmeid jõupingutusi, see on loomulikult olnud keeruline majanduskriisi tõttu ja lähtuvalt mitmetest ideoloogilistest äh, faktoritest ja tõekspidamisest, tõekspidamistest ühiskonnas, milles me elame. ja paraku kogu see teema on, on sisuliselt praegu kalevi alla lükatud Eh, ja mindud teiste küsimuste juurde, mida nähakse prioriteetsemana, aga kõik näitajad osutavad praegu sellele, sisaldavad praegu <laughs> ka soolise võrdõiguslikkuse indikaatorid. ja tundub, et naiste olukord tööturul on ebasoodne, muutunud ebasoodsamaks kui meil on ekspluateerimise risk kuskil, siis eh, on selle põhilised ohvrid naised või langeb see tugevamalt naistele. nii et seetõttu üritame praegu luua institutsioonilist raamistikku, mis sellele vastu töötaks. sageli muidugi näeme seda ka edutamisotsustes sedasama diskrimineerimist ja soolise võrdõiguslikkuse puudumist. nimelt, kui mehi edutatakse lihtsalt sellepärast, et nad on mehed ja naised, samuti, samas kui nad on ka väga kvalifitseeritud, seda edutamist ei saa. ja üritame sellega praegu tegeleda. aitäh, proua! nüüd kümneks minutiks härra Tering kriminaalõiguse uuringute eest vastutav äh, juht äh, Põhiõiguste Ametis, palun. This one. Sorry um,. First of all, many thanks. kõigepealt suur tänu, et mind siia kutsusite. see on tõesti hea võimalus et tutvustada teile meie tööd. meile äh, ei äh, tee muret see, et mõned äh, kohad on täitmata, oluline on see, et kes siin on, tõesti tunnevad huvi selle teema vastu. me oleme uurinud äh, tõsiseid äh, tööalase ekspluateerimise vorme nüüd umbes viis aastat. ma räägin äh, sellest lühendiga SELAX, Severe Labor Exploitation. ja see tähendab kriminaalseid äh, tööalase ärakasutamise ekspluateerimise vorme. Äh, need vormid, mida peaks liikmesriikides kriminaliseerima. nii et seda me oleme uurinud aastaid, loomulikult meie tööl on ka õiguslik alus, põhiõiguste harta, kus on äh, samuti keelatud sunnitöö ja on sätestatud ka õigus äh, normaalsetele töötingimustele artiklis kolmkümmend üks. Äh, samuti on olemas teised õigusaktid. ma ei hakka sellesse üksikasjalikult laskuma, loomulikult selliseid teiseseid õigusakte on palju, lähetatud töötajate direktiiv ja paljud muud seadusandlus, mis puudutab tööaega ja nii edasi ja nii edasi. meie jaoks on aga tööandja sanktsioonide direktiiv oluline. nimelt liikmesriikidel on kohustus kriminaliseerida teatud vorme, mis on eriti ekspluateeriva olemusega ja eriti eks-, ekspluateerivad vormid on ka defineeritud ja seal on viidatud ka inimväärikusele, see tähendab, et tegemist on sellise ekspluateerimisega, millega rikutakse inimväärikust. ja me esimest korda avaldasime selle raporti, see on siin, te näete, ja see põhines kuuesaja kuuekümnel intervjuul inimestega, samuti aruteludel äh, fookusrühmadega ja erinevatel äh, kaasusuuringutel. nii et me uurisime väga mitmesuguseid olukordi. üks asi, mida tahaksin kohe alguses rõhutada, on see, et nimelt võib-olla probleemi tuumaks on see, et on levinud tohutu karistamatus see tähendab, et äh, tõsise tööalase ekspluateerimise korral äh, sageli juhtub seda nii, et mingeid tagajärgi ei kaasne ja selle karistamatuse põhjuseks on kolm aspekti. esiteks äh, tõuse järelevalve puudumine, proaktiivse uurimise puudumine politsei poolt ja kolmandaks Äh, eesmärgipärase ohvrite toetamise puudumine, eh, see tähendab, et ohvrid isegi ei pöördu enam politsei poole. Äh, oma esimeses raportis tõime välja sektorid, kus eh, tõsine tööalane ekspluateerimine kõige rohkem võib juhtuda. esimene on loomulikult põllumajandus, metsandus, kalandus, siis ehitustööstus ja majutustööstus toidu, toitlustusasutused, siis kodutöölised, mitmed tootmisharud, näiteks toidu tootmine tuli väga sageli esile. me oleme toonud välja mõned valdkonnad, kus leidub kõige rohkem tõsist tööalaste ekspluateerimist nüüd oleme jõudmas lõpule oma uurimise teise faasiga ja selle tulemuseks saab olema kolm väljaannet, esimene, mis puudutab äh, äh, kodus töötajaid, see on teile elektrooniliselt jagatud, teine raport puudutab seda, kuidas toimub kontroll töökohal ja et miks need ei ole, miks see kontroll ei ole tõhusam eesmärgipärasem, see avaldatakse septembris ja siis äh, järgmise aasta esimeses pooles äh, lõplik äh, üldaruanne. me intervjueerisime ainult töötajaid ja esim-, esimese uuringu tulemused koduabiliste juurde ma jõuan hiljem. ühesõnaga, meie uuring põhines kuuekümne üle intervjuul. sellel slaidil näete liikmesriike, keda teine voor hõlmas. esimeses voorus olid kaks kakskümmend üks liikmesriiki, teises voorus ainult kaheksa liikmesriiki meie uuringus. ja uuringu teine faas, nagu ma ütlesin, äh, selle faasis me püüame koguda infot töötajatelt, keda on ekspluateeritud, see hõlmab erinevaid töötajate tüüpe, lähetatud töötajad, hooajatöölised, koduabilised, Euroopa Liidus töötajad. tööalane ränne on ka levinud näiteks Bulgaariast Prantsusmaale või Poolast Iirimaale ja muud sellised näited ja need intervjuud puudutasid siis töötajaid, kes olid ekspluateerimist kogenud. siin on näha päritoluriigid nende töötajate puhul, keda ekspluateeriti ja sinisega on välja toodud siis Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit töötajad. meie uuringu keskmeks on riskitegurite tuvastamine, et paremini mõista, millised on need tegurid, mis tõukavad tagant töölaste ekspluateerimist, ehm, millele peaksid täpsemalt ehm, tööinspektsioonid keskenduma. samuti intervjueerisime töötajaid selle kohta, mida nende arvates tuleks teisiti teha, ja millist toetust nemad ootaksid seoses politseile teadaandmisega või üldisemat toetust. nüüd siis äh, esimene väljaanne, mis eelmine reede välja tuli koduabiliste kohta, me leidsime, et koduabiliste puhul eksisteerib eriti tõsiseid ekspluateerimise vorme. paljud intervjueeritutest olid äh, langenud äh, alandava ja mitte inimväärika kohtlemise osaliseks. Äh, esines ka seksuaalse kuritarvitamise ja füüsilise vägivalla juhtumeid, need ei ole küll tüüpilised Äh, ei saa pidada tõsist töölaste ekspluateerimist äh, otseselt sunnitööks, äh, selliseks tööks, mida tehakse ainult ähvarduse või vägivalla sunnil, aga koduabiliste puhul me leidsime, et selliseid raskeid kuritarvituse vorme siiski eksisteeris. ja loomulikult siis on ka tasustamata töö, nädalavahetustel tuleb töötada seitse päeva nädalas, palk on väga väike ja seda võib märgata kõikides äh, raske teolase ekspluateerimise valdkondades, et tasu on väga väike. eriti koduabiliste puhul on see nii. ja koduabiliste puhul esineb ka see, et äh, tekib peaaegu täielik kontroll nende töötajate üle peaaegu mitmete aastate jooksul. meie uuringu eesmärk ei ole lihtsalt äh, infot koguda ja teada saada, vaid me püüame ka tuvastada võimalikke lahendusi. ma olen välja toonud mõned väga lihtsad asjad, mida võib teha, näiteks äh, see, et kontrolltöökohtadel peaks olema tõhusam ja üheks sammuks edasi oleks ka see, et kõik äh, liikmesriigid Euroopa Liidus äh, ratifitseeriksid ILO e koduabilist äh, konventsiooni. ja paljudes liikmesriikides ei olegi ametnikke, kes näiteks kodus töötavaid koduabilisi äh, ja nende töötingimusi saaks kontrollida. kui korteriomanik seda näiteks ei luba. siis on tarvis, et ohvriabi teenused oleksid suunatud sellele, mida on tarvis ja näiteks teatud kuritegude ohvritele, näiteks eh, seksuaalselt kuritarvitatud lastele on olemas selline ohvriabi, see võiks olla ka teolase ekspluateerimise ohvritele. tarvis on korralikult koolitatud eh, tugiteenuseid sellise teenuse pakkumiseks. üheks riskiteguriks on ka see, et paljud eh, kodabilised ei teagi oma õigustest, nad ei tea, kelle poole pöörduda, kellelt üldse infot hankida, nii et äh, ka teadlikkuse tõstmine inimeste hulgas nende õigustest oleks üks samm edasi. ja ma kohe lõpetan. loomulikult äh, teatud majandusvaldkondades äh, olevate töötajate puhul on eriti kõrge ekspluateerimise oht, koduabilisi ma juba mainisin nemad on üheks selliseks kategooriaks ja ma arvan, et sellega tuleks arvestada ka seadustes. Äh, tuleks arvestada sellega, mida me teame empiirilistest uuringutest ja ka praktikute nõuandeid, samamoodi neid nõuandeid, mida ekspluateeritud töötajad ise on andnud. kokkuvõttes on oluline silmas pidada, et Äh, töötajad peaksid julgema äh, teavitada kuritarvitustest ja ekspluateerimisest ja et nad tõesti näeksid, et ka õiglus seatakse jalale, et nad saaksid õiglast tasu, nad saaksid hüvitist äh, ekspluateerimise eest. nii et tuleks tagada neile juurdepääs õigusemõistmisele, et nende õigused tõesti ka realiseeruksid, aitäh! Je... suur aitäh, härra Tering, enne kui lahkun äh, ja annan äh, juhtimise üle proua Tšeale äh,. mul on paar küsimust, kui ka teistel on küsimusi, siis palun väga. see, mis te ütlesite, on vägagi šokeeriv, eriti just tõsised rünnakud, karistamatus, eriti just kodutöödel tõite hästi välja ka kõik sektorid, mida see puudutab, rääkisite erinevatest liikmesriikidest. tundub, et see puudutab rohkem lääneriike kui idapoolsemaid liikmesriike. no rohkem probleeme aga äh, selle küsitletud isikute hulgaga, äh, kui palju neid oli ja see statistika, kas te saaksite selle kohta natuke täpsustada? aga ma viin paralleelis isegi professor Bruckeri äh, sõnavõtuga. tööinspektsioon peaks saama tõhusalt sekkuda, ma arvan, et komisjon peaks sellega arvestama. tööinspektsioonil on vähem, vähe vahendeid, aga kuidas parandada seda? aitäh. palun. Uh... kui lubate vastata jah, tööinspektsioon on tõesti kõige olulisem, me peame selle muutma tõhusaks, sellepärast et kui see esimene asi ei ole tagatud, siis ülejäänud ei ole võimalik ka tagada. see on ka põhjuseks, miks me sellele rõhku paneme ning septembris, nagu ütlesin, avaldame väikese raporti ning selles räägitakse ainult sellest, kuidas äh, korraldada Tööinspektsiooni, kuidas äh, välja, üles leida kriminaalsed olukorrad, kus kriminaalselt kuritarvitatakse, kus on vaja silma peal hoida. muidugi mõista puudutab see ka äh, koostööd Tööinspektsiooni ning prokuröride vahel tuleb vaadata, kuidas täpsemalt seda suhet korraldada erinevate avalike võimudega Laura, palun suur aitäh ja nüüd annan sõna härra Giuseppe Julianole. Eh, <clears throat> merci, president, ma, je, je vais utiliser. aitäh. kasutan äh, oma emakeelt, võib-olla meie emakeelt lausa, itaalia keelt, kuna selline võimalus mul juba on. tahaksin kasutada seda võimalust sellepärast, et äh, teie sõnavõtt tegelikult viis meid äh, üldse nii kaugele äh, pealesunnitud töö osas. ma võiksin lihtsalt siinkohal rääkida Sotsiaal- ja Majanduskomitee arvamusest, tutvustada teile mõningaid raporteid, mis me oleme koostanud komisjoni ettepanekute kohta, aga ei, tegelikult ma tahaksin rääkida pigem taustast. nagu kõik eelkõnelejad väga kenasti selgitasid, Maja Autajedi, ka teised, te olete tuttavad ka ametiühingutega ja ka meie ju esindame ettevõtjaid ja tööandjaid, töövõtjaid, samuti ju kodanikuühiskonda. tegemist on vahendajatega mõneti, vahendajatega, kes eh, tegelikult eh, peaksid sekkuma sellistesse väga tõsistesse eh, õiguste rikkumistesse. siin ei ole küll palju saadikuid, aga kindlasti antakse edasi meie sõnum ja see on väike samm ja ka minu sõnavõtt tegelikult äh, keskendub sellele, et meil on vaja väga tugevaid äh, liite äh, selleks, et nende teemadega edasi liikuda, muuhulgas ka Euroopa Parlamendiga peame seda tööd tegema. tegemist on konsultatiivse tööga, mida meie teeme Sotsiaalmajanduskomitees Euroopa Liidu institutsioonide seas aga meil on siiski oma oluline roll. Äh, sellepärast me esindame erinevaid majandusjõude, sellepärast et äh, tegelikult see häda puudutab kõige lähemalt just meid, peale sunnitud töö, see, see on täiesti absurdne. aga miks me ikkagi peame sellest rääkima? me peame alati kinni pidama äh, ILO konventsioonidest. konventsioon kakskümmend üheksa ja sada viis. tegemist on konventsioonidega, mis puudutavad sunnitööd. tuhande üheksasaja kahekümne üheksandal aastal äh, tuli, tuli, tuli esimene välja ja teine viiekümne kolmandal. ning siis viidati sunnitööle ning tegemist oli siis äh, liikmesriikidega või riikidega, kes seda sunnitööd äh, kehtestasid. aga mispärast seda sai? nüüd me näeme, et just erasektoris on äh, sunnitöö levinud, seda no, on tinginud mõneti globaliseerumine, ränne, kriminaalsete võrgustike levik ja nii edasi ja see kõik tegelikult puudutab ka meie enda liikmesriike Euroopa Liidus. mina koostasin raporti komisjoni taotlusel äh, REX sektsioonis. kolmsada kakskümmend üheksa oli selle arvamuse nimi, number. ja teie saadikutena võib-olla võiksite ka mainida seda tööd, äh, seal on tegemist väga spetsiifiliste andmetega kuhu ma nüüd äh, äh, üritan välja jõuda? me oleme ILO konventsioonidega kaasnevaid probleeme tõstatanud korduvalt. raportis me ütleme, et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiiv Euroopa Liidus tegelikult võiks saada kahekümne üheksanda konventsiooni lisaprotokolliks seal käsitletakse näiteks inimkaubandust, tööjõu kasutamist ja seda eelkõige seoses sellega, kuidas ennetada taolisi olukordi, hüvitusi pakkuda ja nii edasi ning võib-olla me peaksime üle võtma rahvusvahelisesse õigusesse need sätted, mis Euroopa õiguses juba on. erinevad majandusüksused seda soovivad ja see on võimalik, kui par-, Euroopa Parlament tahab seda. see on üks võimalik äh, konkreetne eesmärk, mille poole me võiksime liikuda. seda sellepärast, et äh, kui äh, parlament ka meid toetab, siis me tegelikult juba ju läheme kaugemale meie konsultatiivsest rollist. me räägime neli punkt null tööstusest oma koduriikides kõikjal Euroopas, härra Schäuble terroriseerib Davost, räägib seal kahest miljonist uuest töökohast äh, tänu äh, majandusele ja tööstusele neli punkt null, aga kaotsi läheb seitse miljonit töökohta see on muidugi tekitanud hirmu kõikjal mm, ettevõtluskeskkondades, need on need arvud ning ametiühingute esindajana pean ütlema, tõepoolest olukord on hirmus, sellepärast et meil on sada kaheksakümmend, vabandust, kaheksakümmend miljonit meil on tuhandeid lapsi, kes töötavad ohtlikel ametikohtadel Euroopa Liidus. ja me ei saa silma kinni pigastada, pigistada, teha nägu, et seda ei ole. see küsimus äh, peab saama väga oluliseks meie jaoks, selleks et me saaksime rääkida rohkem oma väärtustest. ma ei usu, et me võime siin kuidagi äh, vältida tegutsemist, me ei saa lihtsalt akadeemiliselt sellele küsimusele läheneda. kui need ettepanekud äh, tulevad, siis äh, äh, jõuavad need ka komisjoni ning iga nädal me saame ka äh, iga nädal me saame teate ka selle kohta, mitu arvamust me peame koostama ja nii edasi aga Äh, jah, need äh, arvamused me koostame, aga seejärel on vaja ka praktikas midagi teha, see tähendab, et meil on vaja poliitilist algatust. kui palju me oleme viimastel aastatel arvamusi äh, koostanud sunnitöö kohta, deklareerimata töö kohta, rändajate õiguste kohta, milleeniumi arengu eesmärkide kohta, erasektori osaluse kohta ja nii edasi. aga puudu on ikkagi sidususest kõikide nende poliitikate vahel, see on probleemiks. sellele probleemile saab lahenduse leida ainult siis, kui parlament näitab üles tugevat äh, algatust. me räägime uutest hooldu-, hoolsusnõuetest, aga kui rändepoliitika ei äh, ole sidus nende teiste poliitikatega siis ei ole meil võimalik äh, ka midagi saavutada ning tekivadki sellised äh, väga murettekitavad nähtused. ma vabandan, kui ma nüüd võib-olla väga emotsionaalselt sellest äh, küsimusest rääkisin, aga ma usun, et see on oluline praegusel ajahetkel eriti. väga oluline on, et me sellest räägiksime, ma olen nagu optimist, ma olen veendunud, et, et kõik, kõik äh, edastate ka oma saadikutele need äh, ettekanded ja räägite neile neist arvudest, mida täna siin mainiti, sest et tõesti, meil on vaja parlamendi tugevat toetust. suur aitäh, doktor Juliana ja nüüd on võimalik siis ka kolleegidel sõna võtta ja me saame lühikese arutelu maha pidada. ning rääkida siis neist arvudest ja ettepanekutest, mis mainimist leidsid. kindlasti peaksime ka meie siin kaasõigusloojatena midagi tegema, võib-olla peaksime rohkem ambitsioonikust üles näitama selles osas, mis me teeme. tihtilugu oleme me näinud, kuidas see käib triloogide raames Euroopa Liidus. aga võib-olla saame kuidagi parandada veel parlamendi tegevust. kolleeg Elizabeth Morin-Chartier kõigepealt, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja, aitäh tänase kuulamise eest, sellest, et äh, see üldse korraldati. ma pean ütlema, et ma olen väga mures selle üle, mis Euroopas toimub, olles töötanud ka lähedatud töötajate direktiivi kallal ja mind paneb muretsema see, kuivõrd äh, palju on meil puudu andmetest. meil on osalised andmed, aga kui palju on tegelikult äh, varjatud äh, tööd? me näeme võib-olla jääme tippu ainult, aga ma usun, et kui me tahame tegelikult poliitiliselt reageerida, siis me peaksime palju kaugemale minema selles, kuidas, kuidas me käsitleme seda, mis tegelikult täna toimub. täpselt sama käib ka lähedatud töötajate kohta, meil on neid ainult umbmäärased andmed, meil ei ole mitte mingisugust täpset ülevaadet olukorrast. tegemist on siis tõesti olukorraga, kus meil andmeid ei ole ja tihtilugu kodus tehtud töö ei ole võimalik registreerida, aga see on väga oluline, kui me tahame poliitiliselt reageerida. nii et esimene küsimus, mis minul teile on, on järgmine, mida me saame kõik koos ära teha selleks, et need andmed jõuaksid meieni ning eh, et nad viiksid ka poliitilise reaktsioonini, mida te ootate, härra Giuliano teine küsimus, ka see on minu jaoks äärmiselt oluline, sugude küsimus see küsimus tõstatub järgmiselt. me teeme väga palju ära liikmesriikides, perekondades Euroopa Liidus selleks, et välja, et pakkuda võrdset koolitust poistele ja tüdrukutele kuuskümmend üks protsenti diplomiga lõpetajatest on naised. kui me nüüd aga vaatame, kui suur on äh, naisohvrite osa neis sektorites, millest te rääkisite, siis neid on väga palju rohkem. ja lõpptulemusena me näeme, et tegelikult on ümber pööratud meeste-naiste suhe. me ei saa me ei näe seda, et naiste edukus koolituses kuidagi leiaks töömaailmas kajastamist. võiks ütelda, et äh, see on tagurpidi proportsionaalne või isegi enam. see lihtsalt ei ole mõeldav, et äh, me jäämegi sellega rahule. kodutööd. just nimelt naised tihtilugu on ohvriteks. laste probleem muidugi käib siia alla ka. me peame leidma võimaluse võidelda ka laste tööjõu vastu. mainisite siin kaheksakümmend miljonit last, kes töötavad jah, aga see, mis Euroopas toimub, see on ka oluline, kui me räägime sellest, et kaheksakümmend miljonit last töötavad, jah, siis kõik me mõtleme, et kuskil mujal, ei, ei, siin ka. ning kui me tahame reaalsusega silmitsi seista, siis on meil vaja midagi teha, aga poliitiliselt me ei suuda reageerida enne seda, kui me ei äh, seisa silmitsi nende andmetega ja ei vaata reaalsusele näkku siin. ja kolmandaks. no tegemist on varjatud süsteemiga siis mingit kaitset ei ole tagatud, olgugi et õiguste osas teatud võimalused siin või seal liikmesriigis on. seda kõike kasutatakse väga vähe ära, väga kasutatakse ka õigussüsteemi ja politseid. ja ma usun ka suure veendumusega, et tegelikult mitte ükski sotsiaalne äh, kiht ei ole sellest säästetud. tööinspektsioon, jah. aga teate, tööinspektsioon, ma olen nõus, on vaja rohkem inspektsioon, inspekteerimist. aga tööinspektsioonil ei ole erinevaid, ei ole nii palju võimalusi, kui me räägime rahvusvahelisest tööjõust Äh, mis liigub ringi lähetatud töötajate puhul. andmeid lihtsalt ei edastatakse, ei edastata ühest liikmesriigist teise ja see on ka põhjuseks, miks mina soovin tõesti, et komisjoni ettepanek tuleks välja Euroopa Tööameti kohta, sellepärast et siin on näha, selles sektoris on näha, et, et tööd on, väga oluline töö on vaja ära teha Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni tasandil. igal juhul aga heast tahtest ei piisa selleks, et poliitiliselt keegi reageeriks, ei, me peame lihtsalt reaalse olukorraga silmitsi seisma. ja kui te ütlete, et jah, isegi ettevõtetes on kõik sama, siis ma usun, et on ka Euroopa Liidu siseselt selliseid äh, ärakasutamisviise, mis ulatuvad ettevõtetest kaugemale ida-lääne suunalisest äh, tendentsist räägin siin. me näeme seda lähedatud töötajate puhul pidevalt, varjatud töö puhul ka ja ma usun, et me peame kasutama tõesti kõiki vahendeid selleks jõuda poliitilise reageeringuni Euroopa tasandil ja igas liikmesriigis, sellepärast et me ei saa ilma üksteiseta läbi, aitäh. suur aitäh, proua Morin-Chartier ja nüüd Javi Lopes, viis minutit. Eh, suur aitäh minu küsimus puudutab üldisemat laadi kommentaare, mis on tehtud ja tahaksin kasutada võimalust, mis meil parlamendis on, et panna paika teatud miinimumraamistik töötingimuste osas. väga oluline on just sellekohane info. sotsiaalõiguste harta, mis ratifitseeriti eelmisel sügisel ja teatud äh, seadusandliku paketi kokkupanemine selles küsimuses on väga oluline. ja ka teema, mida me täna hommikul juba arutasime, tööhõive miinimumtingimused, selleks, et äh, mõista neid nähtusi, ärakasutamise ohtu, reguleerimata töö, sõltumatud töötajad, keda ei kaitse praktiliselt mitte ükski struktuur. ja erinevad paindlikud töövormid, mis äh, loomulikult äh, toovad kaasa parimal juhul ka lihtsalt äh, teatud ebakindluse töötajate jaoks. kuidas teie näete seda konkreetset algatust ja mida teie arvates meie parlamendina saame teha? milliseid konkreetseid ettepanekuid äh, võiks teha selleks, et äh, seda äh, segast konteksti selgemaks muuta? kollektiivlepingud on olnud üks asjadest, mis on aidanud äh, tasakaalu jalule seada ja äh, palkad oleksid õiglased, kollektiivläbirääkimised olid üks viise, kuidas seda tagada. reformid, mida me oleme viimastel aastatel Euroopas näidun-, näinud, on aga kollektiivläbirääkimisi nõrgendanud see süsteem enam ei toimi nii tasakaalustavalt kui varem. mida oleks võimalik siin teha? me teame, et majanduslikult tuleks niikuinii palku tõsta, aga kuidas seda saavutada praeguses olukorras, kus kogu tööhõive alane maastik on ümber kujundatud, inimeste õigused on vähenenud, kollektiivlepingud enam tõhusalt ei toimi nii et kuidas teie näeksite siin tulevikku? aitäh, kolleeg Lopes ja enne kui ise paar märkust teen tööhõivekomisjoni liikmena. see ei ole küll minu roll Äh, ja siin istun mõneti emotsionaalselt praegu, aga tahaksin siiski kasutada seda võimalust, et äh, paar märkust teha. aga ma tunnen erilist teadmat selle üle, et mul õnnestub sind tervitada nüüd ka tööhõivekomisjoni nimel. meie külalusi äh, Marseille'st kollektiivtee kutsus nad kohale ja nad viibivad siin saalis. tegemist on pimedate ühinguga ning äh, tõepoolest hea meelega tervitame teid. tere tulemast äh, siia tagasi, sellepärast et Euroopa Parlament on äh, kodanike maja. tere tulemast siis siia. kutsun üles ka komisjoni sõna võtma doktor Pereira samuti, aga enne tahaksin ka ise paar kommentaari teha. minu jaoks on tegemist väga tähtsa teemaga, mäletan, et kui ma tulin parlamenti neli aastat tagasi varsti, siis tööhõivekomisjoni koordinaatoritena pidime rääkima probleemidest, mis on seotud pealesuunitud tööga ning orjatööga. ma mäletan, et juba toona oli keerukas tegelikult leida mingisugust terminit, kuidas seda itaaliakeelset sõna tõlkida ja see on tõepoolest äh, üks hea põhjus, miks sellest probleemist veelgi enam rääkida. sellepärast, et see probleem ei ole olemas mitte ainult Itaalias, vaid tegelikult kahjuks ka paljudes teistes liikmesriikides. tihti just põllumajandussektoris, äh, sest seal tõenäoliselt on kõige rohkem äh, inimesi, kes kannatavad sellise orjuse all, kuid samuti muud sektorid, turism, restoranid ja nii edasi. siin on tõepoolest väga suur oht, et kasutatakse ära tööjõudu. Neis sektorites tõepoolest on kõige paremini näha ka, kuidas selline sunnitöö tekib, kuidas seda on korraldatud, kuidas värvatakse äh, ja kuidas see on seotud ka majandussotsiaalsete äh, mustritega? tegelikult äh, need äh, kahjud, mis sellega kaasnevad, ei piirdu ainult selle inimesega, kes ei saa abi, kellele ei maksta ja kes on väga keerukas olukorras, kust ta välja ei pääse, vaid tegelikult see kahjustab kogu majandust ning kogu meie ühiskonda tervikuna sellest tulenevalt tekib mehhanism, kus lisaks värbamisele on ka muud äh, küsimused seotud. praegu näiteks me näeme, et väga palju kuritarvitatakse just naistööjõudu. naised on äh, enamuses nende seas, keda kuritarvitatakse, kes teevad sunnitööd. tihtilugu Äh, kätkeb see endas ka äh, prostitutsiooni. täna kasutatakse ära ka lapsi, noori tüdrukuid, eriti just äh, suvekuudel, eriti just teatud sektorites. see on, tekitab tohutut kahju. ning see kahju üha levib. siin mingit kriisi ei ole, see on jällegi üks märkus, mille pean tegema. Euroopas on kahe, üle kaheksakümne tuhande töötaja, kellele ei kehti, aga üle kaheksasaja tuhande töötaja, kellele ei tehti läbipaistvad äh, töölepingud, neil ei ole mingisuguseid äh, lepingulisi tagatisi. ja kakskümmend viis miljardit äh, kasumid tuleb siis sellest ebaseaduslikust sektorist. tihtilugu on tegemist ka olukorraga, kus sellest eriti ei räägita. räägitakse sellest ikka, kui keegi hukkub, kui hukkub näiteks äh, tomatite korjamislaagris naine äh, kuskil äh, Lõuna-Euroopas tööta-, sureb seetõttu, et ta ei suuda toime tulla väsimusest, kuumusest. ja siis me saame alles aru, et sellised asjad juhtuvad. praegu aga selles sektoris äh, olemasolev äh, reeglistik ei ole ilmselt piisav, meil on olemas viiekümne teine direktiiv aastast kaks tuhat üheksa aga mida väga ei kehtestata, on see võimaldab karistada siis lõppkasusaajaid äh, sellise sundtöö puhul ehk siis ettevõtjaid. tihtilugu aga ohvrid lihtsalt kardavad ja kardavad, et neile makstakse kätte või saadetakse välja. mõned päevad tagasi saime ka andmeid selle kohta ja need andmed on tõesti murettekitavad. makstakse neile ligi kakskümmend eurot päevas aga teevad tööd kolmteist, neliteist tundi jutti. vee eest peavad maksma kolm eurot, leiva eest viis eurot. ning vahendajad just on need, need, kes tööle võtavad neid ohvreid Äh, nemad saavad äh, oma vahendustöö eest tasu ohvritelt endilt. praegusest seadusandlusest ei piisa, seda sellepärast, et tuleb äh, ka vahendajaid karistada, sellepärast et nemad on need, kes värbamisega tegelevad ja see on esmatähtis. Itaalias on kriminaalkoodeksisse sisse viidud ka äh, Ähm, sätted äh, äh, sellise sunnitöö kohta karistus on kuni viiskümmend kaheksa aastat ning ka trahvid on ette nähtud. aga me peaksime väga tõhusalt ja kiiresti reageerima selleks, et näiteks äh, tagada töörühmade järelevalve ning me peame samuti lihtsustama haldusnõudmisi Eh, ning eh, eh, seeläbi aitama luua tööturgu, mis oleks võrdõiguslik. me teame, et tasud on väga madalad ning sellest tulenevalt on ka väga keerukas tegelikult teada saada üldse, kes on seotud sellega, kus nad on ja nii edasi ning on keerukas ka kontrolli läbi viia selleks oleks vaja meil rohkem tööinspektoreid, eh, kes oleksid saanud ka vajaliku koolituse, mõistaksid seda probleemi. väga palju on vaja ära teha, aga ka naiste küsimus on oluline. põllumajandussektoris on ligi viisteist tuhat naist, kes kannatavad sunnitöö all suurem osa neist on lõunas, aga siin on ainsaks lahenduseks tõhusalt kiirelt sekkuda. liikmesriikide seadusandlus näeb ette, peame ette nägema värbajate karistamise ning samuti Euroopa tasandil on meil vaja võtta meetmeid selles suunas. ma tahaksin kokku võtta ja anda nüüd sõna siis komisjonile. palun, kes teist soovib? Prego. Uh, thank you, Madam Chair, my name. suur tänu, ma olen Redito Tria ja ma olen rahvusvaheliste äh, suhete osakonnas asetäitja, minu kolleeg jätkab. Äh, kõigepealt, mis puudutab äh, Põhja-Korea töötajaid, see on äärmiselt tõsine küsimus. me oleme sellest vägagi teadlikud ja komisjon on olnud ühenduses mitmete liikmesriikidega sel teemal. aga mul on ka küsimus ähm, ähm, professor Breukelile äh, hiljuti on keelatud Euroopa Liidu liikmesriikidel väljastada lubasid Põhja-Koreast pärit töötajatele. ja siis äh, koduabiliste ja inimkaubanduse direktiiv. Euroopa Komisjon on soovitanud, et liikmesriigid ratifitseeriksid koduabiliste ILO konventsiooni. me oleme vägagi toetanud ILO-d selle konventsiooni menetlemise käigus ja me oleme kutsunud üles ratifitseerima seda me oleme korraldanud äh, liikmesriikide ekspertidega kohtumisi, et äh, välja selgitada, mis võiks takistada ratifitseerimist ja äh, ka ILO ja liikmesriikide vahel on kavas korraldada kohtumine tööohutuse ja töö, tervishoiu teemadel, siis äh, sünnitöö ja inimkaubanduse küsimus. Euroopa Liit on vägagi toetanud Rahvusvahelise Tööameti tööd ja ka kaks tuhat neliteist uue protokolli koostamist. selle vastuvõtmise järel me oleme palunud liikmesriikidel ratifitseerida see nii kiiresti kui võimalik ja üle poole liikmesriikidest on selle ka ratifitseerinud ja enamik teisi liikmesriike on ettevalmistavas ratifitseerimist. see on oluline protokoll ja loodetavasti aitab see ka praktikas õigussüsteemi muuta. see käib käsikäes Euroopa Liidu inimkaubanduse direktiiviga, mis on samuti tähtis dokument, mis toetab ILO tööd selles küsimuses. Need olid kaks minupoolset kommentaari, aga mul on küsimus äh, professor Brückerile nende Põhja-Korea töötajatega seoses, mille ma alguses esitasin. ja kolleeg äh, Fernando jätkab nüüd siis äh, nii-öelda Euroopa Liidu sisemõõtme küsimustes. Euh, aitäh, aitäh, proua juhataja, tahaksin rõhutada, et töötajate ekspluateerimine on täheldatav kõigis valdkondades, kõigis sektorites, nagu korduvalt rõhutatud, ning äh, nii siseriiklikes kontekstides kui ka laiemalt. tegelen lähetatud töötajate küsimustega ise ning äh, mul, olen hästi kursis sellega, et äh, kui äh, lisandub mingi piiriülene element töösuhtesse, siis muutub kõik oluliselt keerulisemaks, muutub keerulisemaks kontrolli teostamine ja selles mõttes on selles mõttes on nagu oluline märkida, et see ei ole probleemi allikas, see lihtsalt muudab probleemi keerulisemaks. kontroll on peamiselt liikmesriikide pädevuses ning kui lisandub piiriülene mõõde, siis, eh, siis peaks kontroll toimuma riigis, kus tööd tehakse. samas eh, on vaja päris palju teavet ning seda teavet on võimalik hankida üksnes lähteriigis mis puudutab lähetatud töötajaid, on peamine probleem just koostöö pädevate siseriiklike asutustega lähteriigis. me oleme kaks tuhat neliteist vastu võetud direktiiviga üritanud seda lihtsustada, direktiiv lähetab, töötajate lähetamise äh, küsimustes vastu võetud rakendusdirektiiv mis näeb ette äh, mitmed äh, menetlused halduskoostööks lähtel liikmesriigiga. muuhulgas ka sätestab tähtajad, mille jooksul tuleb vastata vastuvõtva liikmesriigi asutuste küsimustele see ei lahenda loomulikult kõiki probleeme. aga ometi on väga oluline, et me jõuaksime nii kaugele, et asjaosaliste liikmesriikide asutused suhtleksid üksteisega ja teeksid koostööd sama eesmärgi nimel. proua Morin Chartier mainis Euroopa Tööagentuuri, mis on ettepanek, mille komisjon on teinud ning mille eesmärgiks olekski parandada koostööd liikmesriikide pädevate asutuste vahel läbi selle, et luuakse ühine kontrollide süsteem, mis oleks oluline panus vastavas sektoris. puudutaksin ka deklareeritud töötamise platvormi, me rääkisime siin palju lähetatud töötajatest ja sageli on nende töö deklareerimata. ning platvorm oma algusest peale, ta suhteliselt hiljuti alustas tööd, on andnud meile väga häid tulemusi, on võimaldanud kokku tulla liikmesriikide ekspertidel, jagada oma kogemusi, head tava ning selle abil on läbi viidud mitmeid uuringuid ka, proua Morin Chartier mainis teabe küsimust, et väga palju teavet on selle abil kogutud ka, mis on oluline tuleviku seisukohast, oluline oli need asjad ära märkida, aitäh! Grazie, abbiamo temp-. aitäh, meil on nüüd aega ka vastuseks raportööridel äh,, vabandust, kõnelejatelt. võib-olla samas järjekorras või kuidas ise tahate, kaks ja pool minutit. ja siis saate vastata kõikidele ja teha ka omad järeldused. ka võttes arvesse seda, mis komisjon ütles, palun kui me facciamo cominciare il dottore. doktor Juliana, palun. jah, hästi, alustan mina siis. tahaksin kasutada seda võimalust, et tänada komisjoni sõnavõtu eest. ma pean ütlema, et te tõite välja tõesti päris palju väga selgeid aspekte seoses äh, tööinspektsioonidega ja nii edasi. Äh, parlamendisaadik rääkis siin sellest, et, et tuleb veelgi tõhusamaks muuta ka kollektiivläbirääkimised ja muud sellised äh, vahendid, mis peaksid aitama siis leida lahendust teatud probleemidele ja muidugi mõista kogu see töö, mis tehakse erinevates liikmesriikides selleks, et äh, mustal turul äh, töö tegemisest lahti saada, tähendab tegelikult ka seda, et kasutatakse erinevaid vahendeid, mis on olemas. aga ma tahtsin eelkõige veel kord tänada komisjoni esindajat ning rääkida sellest, kuivõrd on tööorganisatsiooni sajas aastapäev, tegemist on äh, väga olulise hetkega, mis aitab tähelepanu just juhtida neile teemadele. oluline, et Euroopa Liit läbi oma direktiivide ning oma suutlikkusse, sellepärast et kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa liikmesriiki äh, ju on Euroopa Liidus ja ratifeeri-, ratifitseerinud selle konventsiooni, ma arvan, et see kõik loob väga äh, tugeva momentumi ja võimaldab Euroopa midagi ära teha, olgugi et ees seisavad äh, valimised ja uus parlament tuleb peale aga ma arvan, et võib-olla oleks hea, kui me saaksime uut mandaati alustada väga olulise ja selle keskse teemaga. ja see aitaks muidugi ka parandada Euroopa sotsiaalset mudelit. aitäh ja nüüd äh, palun järgmine kõneleja. Um... aitäh. kõigepealt tahaksin ühe asja väga selgelt välja öelda president Russell ütles, et äh, kaasaegse maailma probleem ei ole mitte teadmises, vaid tegemises. ja pärast äh, rohkem kui kaheksasadat intervjuud äh, rohkem kui kolmekümne fookusrühmaga, ma arvan, et me teame piisavalt, meie, meil on päris selge pilt, päris täpne pilt, mis puudutab tööalase ekspluateerimist põllumajanduses, viinamarja istandustes, koduabiliste hulgas, me, pilt on selge, aga me peame teadma, miks mitte midagi ei toimu. ja äh, näiteks Austria finantspolitsei äh, PowerPointis näitas äh, pilte kohutavates tingimustes, kus töötajad pidid eksisteerima ja küsin, et kas ta on kunagi politseile teada andnud, ta ütles, et ei, et see ei ole tema ülesanne, et tema ülesanne on näha, et tagada, et maksud oleksid makstud ja mingeid sotsiaaltoetustega pettusi ei oleks. ja teised jälle ütlevad, et eh, neid huvitab ainult töökoht, töökoht ise on puhas ja ohutu, töötajad neid ei huvita. ja nemad ka kuhugi ei teata, nii et eh, tegelikult eh, probleem on selles, et kuidas koguda infot ja edastada see siis äh, politseile ja prokuratuurile. me ei ole siin tegelikult äh, veel midagi tegema hakanud. ja sellepärast ei ole ka kohtutesse jõudnud äh, selliseid kohtuasju ja ohvritel ei ole juurdepääsu õigusemõistmisele. see on tegelikult ainus tasand, kus meetmeid peaks hakkama võtma. ja ka näiteks Kreekas äh, oli maantee-ehitus, seal tõsiselt ekspluateeriti inimesi ja selgus, et äh, maantee-ehituse raha tuli riigilt. ja kui äh, selgub, et töölisi on ekspluateeritud, siis tuleks raha tagasi maksta, aga lepingutes ei olnud äh, töötingimuste kohta mitte midagi mainitud ja ei olegi võimalik seda raha tagasi nõuda. ja ma arvan, et ei olegi äh, sellist asja nagu korralik nii-öelda tööalane bränd. Äh, me peame tõstma avalikkuse teadlikkust inimesed ei eh, soovi, et eh, maksta selle eest, et lapsi ekspluateeritakse näiteks. ja selles valdkonnas on endiselt väga palju, mida me saaksime ära teha, aga mida ei ole tehtud, aitäh. suur aitäh, Amania. Ote Kui nüüd palun. Eh, aitäh. olen päri sellega, mida teised rääkisid. oleme ka meie töötanud nende küsimustega päris pikalt. nii, midagi uut siin ei ole. Hispaanias oleme üritanud kehtestada norme, et neid olukordi leevendada. näiteks Hispaanias on paljud inimesed tööl, paljud tulevad Marokost korjama maasikaid ning inimesi on ahistatud, muuhulgas ka seksuaalselt ja kätte on jõudnud aeg sellest selgelt rääkida, sellest endale aru anda. me oleme saavutanud edasiminekuid põllumajanduses töötamisega seoses, aga teha on veel palju selleks, et meil oleks võimalik seista nende eest, keda niimoodi koheldakse ja kes kartusest oma töökoht kaotada. näiteks maasika- ja mustikaväljadel töötavad ja kaebust ei esita, sellepärast et kardavad, et niikuinii sellest midagi ei tule ja oma töö nad kaotavad. see sageli on teemad väga tundlikud, ahistamine, seksuaalne ahistamine, naistevastane vägivald, ühel juhul oli meil tekkinud äh, olukord, ühes, ühel juhul tekkis olukord, kus ettevõtja esitas isegi hagi ametiühingu vastu, et ametiühing selle äh, ühe töötaja tõstatatud kaebuse põhjal protsessi algatas ning äh, tahaksin Javier tõstatatud küsimust puudutada. ma usun, et me oleme siin kõik samal lainepikkusel nii-öelda üldjoontes, et maailm muutub kiiresti ja kehtiv õigus ei pruugi enam äh, tagada vajalikku regulatsiooni. muutunud on töötaja definitsioon, töötaja mõiste. see vana mõiste on katki. meil ei ole sageli enam tegemist töötajaga, kellel oleks konkreetne tööandja see definitsioon on hägustunud ja me peame mõtlema, kuidas muutuvas olukorras regulee-, eh, reageerida, sellepärast et et ettevõtjate struktuurid on muutunud ka keeruliseks. ning tuleb äh, mõelda mingile regulatsioonile, muuhulgas ka palgaga seoses, mida siin mainiti. meil tuleks siin uurida paralleelvõimalusi, kehtestada võib-olla mingi miinimumpalk ja paljud liikmesriigid praegu seda küsimust kaaluvad, et mida siin teha on võimalik. aga tööd on vaja teha palju ning miinimumsissetulek on kindlasti üks teema, mis peaks olema poliitilise arutelu teemaks ja paljudes riikides seda on. ning seoses küsimusega naiste kohta tahaksin vastata sellele probleem selles, kuidas naisi ja tüdrukuid paremini harida oma õigustega seoses töötamise osas, tahaksin peatuda sellel korraks. meil on tõesti tüdrukute ja poiste mm, õpe, mis sageli on erinev koolides ning sageli, sageli räägitakse poistele teatud asjadest hoopis erinevalt kui tüdrukutele. meil on stereotüübid. tüdrukutele räägitakse, et nad peavad olema niisugused ja naasugused, et neist saavad naised. ja meil on vaja konkreetseid meetmeid haridussektoris ja töötamisega seoses, tagamaks, et tüdrukud nagu ka poisid saavad kasutada oma õigust äh, ise teha valikuid. sest äh, seda praegu piisavalt ei ole ja siin on olemas äh, lõhe sugude vahel. ning viimaseks asjaks, kui me võtame arvesse asjaolu, et toimunud on üleilmastumine, toimub digitaliseerumine noortel on juurdepääs tehnoloogiavahenditele ning tulevikus, kui tüdrukud ei kasuta tehnoloogiat nii palju nagu poisid, siis see lõhe laieneb veelgi, aitäh. professor Brücker, palun. Uh, thank you um.... aitäh. lõpetan vastusega küsimusele, mille esitas komisjon küsimus on väga selge, ma, äh, mul on kahju, et mul sama selget vastust ei ole pakkuda. praeguseks meil on olemas direktiiv, mis ei lõpe, ei, mis ei luba Põhja-Koreast pärit isikutele töölube väljastada. ent äh, selle vastuvõtmiseks läks aega ning äh, muutused olid siin järk-järgulised, nii palju kui mina kursil olen, kursis olen, siis kaks tuhat seitseteist aastal on endiselt väljastatud veel tööviisasid ja töölube. ning seoses sanktsioonidega Euroopa Liidu ja ÜRO poolt on siin üleminekuperiood kuni aastani kaks tuhat üheksateist, mil kõik no, Põhja-Koreast pärit isikud peavad lahkuma Euroopa Liidu territooriumilt. ja need äh, ühisettevõtted laiali saadetakse, aga praegu seda toimunud ei ole. palju probleeme on siin seoses infoga olgugi, et ma olen seda teemat kolm aastat uurinud, olgu, olgugi, et ma olen Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, on mul endiselt väga raske saada andmeid, millele mul peaks olema juurdepääs, avalikke andmeid. ning äh, kui ma just kohtusse ei taha minna, siis on, äh, on mul väga raske saada rändeandmeid, näiteks madalmaade rändeandmeid minu enda riigist. raskem kui Poola andmeid saada Poolal on siin palju parem regulatsioon. olles seda öelnud, on siin veel üks probleem. kui me vaatame olukorda Põhja-Koreaga, siis ma olen päris kindel, et et sanktsioone tõenäoliselt leevendatakse, mis tähendab, et enne aasta lõppu äh, muutub võimalikuks Põhja-Koreast pärit inimestel töötamine üle maailma tõenäoliselt ja ka Euroopa Liidus, mis taastab vana olukorra kus Põhja-Koreast pärit isikud taaskord satuvad oma tööandjate meelevalda Euroopa Liidus. ma toetan seda, mida kaks eelkõnelejat ütlesid need väikese erisusega Põhja-Korea töötajate suhtes. see asi ei ole üldse nii keeruline. meil on info olemas, me teame, mis nendega toimub, me teame, et töölepinguid ei ole, mina ei ole kunagi ühtegi töölepingut näinud. me teame, et neil ei ole oma nimel pangakontot, mis neil peaks olema vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonile. ning eh, see kõlab muidugi naiivselt, mis ma nüüd ütlen, aga, aga sisuliselt on see puhtalt seaduse maksma panemise küsimus et kui me paneme maksma selle, mis kirjas on, siis peaksidki asjad lahenema. no reaalsuses loomulikult asjad eh, nii lihtsad ei pruugi olla. aga lähtudes sellest, mida mina olen näinud seoses viisade väljastamisega põhjakorealastele, on see asi jätkunud ka pärast seda, kui asjaomane liikmesriik ütles, et enam viisasid ei väljastata. ja kui vaadata nende enda statistikat, siis on näha, et nad on neid viisasid väljastanud ja ma sellest lihtsalt aru ei saa. siin on võimalik vastata ilmselt ainult vastaval liikmesriigil, aga nii nende endi statistikast välja tuleb. ja kas see on nüüd vastuolus Euroopa Liidu direktiiviga? no ma ei ole jurist, see ei ole tõenäoliselt äh, küsimus, millele mina saan selgelt vastata, aga ma tean, et vaatamata meedia tähelepanule, vaatamata ka Euroopa Parlamendis tõstatatud küsimustele, Põhja-Korea töötajate ekspluateerimine Poolas ja teistes liikmesriikides on jätkunud. olgugi, et ma pean ütlema, et et selle konkreetse projekti me lõpetasime, ma ei ole nüüd käinud seal vist paari kuu eest viimati olin seal ja ma loodan, et olukord on muutunud, aga kindluse, kindlusega ma seda öelda ei saa Bene, questo era l'ultimo intervento. hästi, see oli viimane sõnavõtt, ma tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid, eriti just meie külalisi ja eksperte, kes aitasid meil veelgi põhjalikumalt nende küsimustega tegeleda täna lõpetame siis oma koosoleku siin ning järgmine koosolek toimub kahekümne kaheksandal juunil kaks tuhat kaheksateist kella üheksast kaheteist kolmekümneni siinsamas Brüsselis. head õhtut ja aitäh kõikidele!